kui äh, stat. jätkame täiskogu istungjärguga. ja annan teile teada, et äh, eilse istungi protokollid on kättesaadavad. kas selle kohta on mingeid märkusi? ei soovisite lihtsalt äh, ennast kirja panna vaba mikrofoni vooruks. hästi. protokoll on seega kinnitatud ja lähme oma esimese päevakorrapunkti juurde. komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim lugupeetud asepresident, äh, kõrge esindaja. Äh, teda esindab äh, täna Valin Khan, palun, teil on sõna. Um, suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. ma olen igati nõus sellega, et ähm, inimõiguste olukorra parandamine üle kogu maailma on äärmiselt oluline, me peame sellega jätkama ning me peame üha rohkem keskenduma igapäevastele, igapäevasele meie vahendite äh, kasutamisele inimõiguste kaitseks ning meie partnerite toetamisele selle juures. Euroopa Liidu praegune inimõiguste kaitsepoliitika on üpris lai, sellel on äh, ka lai välispoliitiline mõõde ning Euroopa Liit jätkuvalt mõistab hukka inimõiguste rikkumised ja kuritarvitused ja jätkuvalt kutsub üles nii riike kui ka teisi osapooli lõpetama inimõiguste rikkumise. on tõsi, et olukord üle maailma muutub kiirelt ning on väga oluline, et Euroopa Liit oleks jätkuvalt juhtiv rollis inimõiguste kaitse vallas. seda arvesse võttes on praegu toimumas ähm, sihipärane hindamine, kuidas võiks äh, inimõiguste ekspertide vastane Euroopa sanktsioonirežiim anda äh, lisapanuse selleks, et ähm, inimõiguste rikkumisi takistada võimaliku tulevase režiimi ulatuse küsimus on eriti oluline, sest on vaja täpselt määratleda, millist laadi rikkumised sellise režiimi alla langevad. kas sanktsioonirežiim peaks näiteks keskenduma ainult ränkadele korduvatele inimõiguste rikkumistele, kas see peaks käsitlema rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumist või ka korruptsioonijuhtumeid ja oluline küsimus on ka see, kuidas selline võimalik režiim ja teised olemasolevad Euroopa Liidu sanktsioonirežiimid omavahel toimivad ning samuti, kuidas need suhestuvad selliste sanktsioonirežiimidega riiklikul ja muudel tasanditel oluline on siin näiteks äh, mõelda Iraani, äh, Myanmariga seonduvale. siin tuleks mõelda Äh, sellele, et inimõiguste rikkumisi võetakse tegelikult arvesse sanktsioonide puhul. muidugi on ka teatavaid lünkasid, sest et sanktsioonirežiimid on juba olemuslikult äh, mõnevõrra piiratud oma fookuse tõttu. kas äh, inimõiguste rikkute vastane režiim võiks need lüngad täita? ja olla edukas lähenemine, see on küsimus. ja lõpetuseks sanktsioonirežiime peavad kaasama, peavad kaasnema Äh, siis asitõendite kogumine, mis oleksid äh, kohtus lubatavad, äh, tuleb koostada nimekirjad inimõiguste rikkujatest ning on äärmiselt oluline õigusriigi põhimõttest kinnipidamine igasuguste sanktsioonirežiimide puhul võttes arvesse, et äh, siin on mitmeid erinevaid olulisi teemasid, mida tuleb arvesse võtta, on mul hea meel, et nõukogus toimuvad ekspertide tasandil arutelud, et kõiki neid elemente arvesse võtta. kui eksperdid on nende arutelude poole viia, siis on võimalik teemade üle arutleda ka poliitilisemal tasandil kakskümmend kaheksa liikmesriiki peavad äh, üksmeelselt äh, selle teema üle otsustama, nii nagu konkreetsete sanktsioonide puhulgi. lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, suur äh, tänu teile tähelepanu eest ja, ja ootan meie arutelu. suur tänu, lugupeetud volinik ja nüüd on sõna äh, kolleeg Kalnietel pooleteiseks minutiks, palun. austatud juhataja, austatud kolleegid vahel on nimel väga oluline tähendus. inimõiguste rikkude vastane Euroopa sanktsioonirežiim eh, eh, kui seda seostada Magnitski nimega, siis saadab see selge sõnumi meie naabritele, kelle riikides toimuvad inimõiguste rikkumised Euroopa Liiduga otsusega leppida. see viis, kuidas Venemaa valitsus on, püüdis Magnitski tapmist varjata, on saanud karistamatu käitumise sümboliks üleilma ja sellepärast on Magnitski nimi midagi, mis ütleb äh, inimestele kõikjal midagi. ma arvan, et need kordavad üleskutsed siin kohe võtta vastu Euroopa Magnitski õigusakt tähendab, et loodaks äh, õiguslik alus sanktsioonide kehtestamiseks äh, ja see mõjutab inimõiguste rikkujaid üle kogu maailma Ähm, Rohinjade tapjad Myanmaris ei tohiks karistamatult pääseda või ka need, kes äh, viivad äh, läbi kuritegusid Kesk-Aafrikas äh, või ka Saudi Araabia ajakirjanike tapjatel. me kutsume üles komisjoni ja Euroopa Välisteenistust koostama ja esitama Magnitski õigusakti ettepaneku, mille enamik ja lõpunõukogu ei on selle venima jätnud, aga me peame võimalikult kiiresti seda tegema. suur tänu, kolleeg Koomes, palun. Äh, suure, suur enamus on toetanud raportit, milles kutsutakse üles Euroopa Liidu järgima Ameerika Ühendriikide eeskuju Magnitski Äh, õigusakti vastuvõtmisel. see oleks sümboolne žest korruptsioonivastases võitluses ning inimõiguste kaitsmisel. komisjon peaks ette nägema meetmed võitlemaks sarnaste kuritegude vastu Äh, nagu pani toime Magnitski tapjad. homme toimuv hääletus tugevdab äh, inimõigusi. Magnitski nimi on see, mis peaks kõlama. tegemist peab olema tõesti sellise universaalse õigusaktiga, mis võimaldab liikmesriikidele sanktsioone kehtestada. näib, et äh, mitmed meie riikide valitsused äh, on pantvangis korruptiivsete kurjategijate pantvangis ning on oluline ka Trumpi ajastul sellised õigusaktid tõepoolest äh, äh, leiaksid järgimist. suur tänu, kolleeg Bashir, palun üheks minutiks esimees, lugupeetud volinik Haan, Milton Friedman väidab, et üks suurtest vigadest on otsustada poliitikate ja programmide üle kavatsuste järgi, mitte tulemuste alusel vanade kreeklaste Peloponnesose sõjast kuni mm, kaasaegsete Valgevene, Myanmari, Venemaa ja teisteni me teame, et sanktsioonid, mis on suunatud kogu riigi vastu, väga harva saavutavad neid äh, kavatsetud välispoliitilisi eesmärke. väga tihti kollektiivne karistus ähm, toob endaga kaasa pigem äh, rahva koondumise, et äh, sõltuma, süütud äh, kodanikud äh, muutuvad äh, järjest rohkem sõltuvaks nende rõhujatest selleks, et ja, ja ei suuda enam võidelda oma sotsiaalsete ja poliitiliste õiguste eest. vaba kauba, äh, turu eest võitlejana oleme alati äh, uskunud isiklikku vastutusse ja sellepärast me peaksime edendama nutikamate sanktsioonide poliitikat, äh, tagamaks seda, et sanktsioonid oleksid õiguslikult pädevad ja oleksid suunatud nende isikute vastu, kes üle kogu maailma inimõiguste rikkumisi toime panevad aitäh ja nüüd saab sõna kaheks minutiks proua Šaake aitäh, lugupeetud äh, volinik, lugupeetud kolleegid, peaaegu üheksa aastat on mööda läinud, et ma ise äh, toetasin muudatusettepanekut, äh, millega pidi kehtestatama Euroopa Liidu Magnitski akt, et oleks võimalik individuaalselt vastutusele võtta inimõiguste rikkujaid ja sellest ajast peale on see muutunud veelgi tungivamaks, võttes arvesse, et ÜRO Julgeolekunõukogu on tihti blokeeritud vetode tõttu, peaks Euroopa Liit võtma juhtrolli ja näi-, looma Euroopa USA, Kanada äh, Ühendkuningriigi ja Balti riikide vahel selliste äh, koalitsiooni, kus juba on äh, kehtimas magnist-, Magnitski nimekirjas. tuleks äh, suunatud sanktsioone kehtestada, tuleks nimetada inimõiguste rikkujaid, ükskõik, kas tegemist on riikide või, või mitteriiklikidega, see võib väga palju olukorda muuta, me ei taha tabada sanktsioonidega kogu rahvast tihti osaleb inimõiguste rikkumistes eliit, aga nemad saadavad oma äh, lapsed Euroopa ülikoolidesse või käivad äh, shoppamas meie pealinnades ja me ei saa jätkata nii nagu tavaliselt, kui tegemist on ajakirjanike äh, tapjate või naiste vägistajatega. kui me räägime sanktsioonirežiimidest, siis peaksime ka iseennast kriitiliselt vaatama, sest hoolimata sanktsioonidest, mis kehtivad, Ali Mamluk Süüriast äh, on äh, ähm, äh, ähm, sanktsiooni, tema puhul ei ole sanktsioone, et ja siin on väga palju erinevaid näiteid selle kohta, et meil on siin ähm, nõrku lülisid ja kui me, selline horisontaalne äh, režiim ei saa kunagi asendada seda, et me peame äh, toi-, kuritegude toimepanijaid võtma vastutusele individuaalselt äh, karistusõiguse alusel, äh, on tulnud aeg teha lõpp karistamatusele ja kui me võtame selle mm, otsuse vastu, siis see on väike samm selles suunas, et Sergeile tehtud ülekohus heastada. proua Lohpiiler, palun. aitäh! Äh, üle-euroopalise sanktsioonimehhanismi loomisega inimõiguste rikkujate vastu saadame välja väga selge signaali, et inimõiguste rikkumisi tuleb alati karistada. prioriteediks peab alati olema karistusõiguslik vastutusele võtmine, aga vastutusele tuleb võtta ka nendel juhtudel, kus äh, toimepanijatel on võimalik äh, vältida sanktsioone Euroopa Liit kasutab juba ammu isikupõhiseid sanktsioone, üks esimestest sissesõidukeeldudest inimõiguste rikkumiste tõttu ähm, kehtestati Nigeeria keskkonnaaktivisti Ken Sarovini ähm, mõrvamise tõttu aastal üheksakümmend viis. täna on oluline see, et äh, me sissesõidukeelud, keeldude ja keelde ja kontode külmutamisi ähm, paneksime toime tõhusalt ja see oluline on, et sanktsiooni otsuseid oleks võimalik kohtus vaidlustada. oluline on, et oleksid korralikud tõendid, millele avalikkusel oleks juurdepääs ja oluline panus sellesse, olulise panuse sellesse võivad anda ka kodanikuühendused, aitäh. proua Lohpiiler, kas te olete nõus vastama härra Hökmarki sinise kaardi küsimusele? jah, palun, härra Hökmark härra Hökmarkil ei ole mikrofoni sees. proua juhataja, tahtsin tõstatada küsimuse, et miks rohelised ei toeta seda, et äh, seda õigusakti nimetataks Magnitski seaduseks mitte ainult sümboolse tähenduse tõttu, vaid äh, sellepärast, et see on võimalus määratleda, et miks meil on äh, vaja sellist õigusakti ja selleks, et saata välja sõnumid nende vastu, kes kasutavad rikastumiseks kriminaalseid äh, vahendeid omaenda rahva arvelt, et miks te ei toetanud seda, et see õigusakt kannaks sobivat nime? härra, proua Lohpiiler inimõiguste allkomisjonis me väga põhjalikult kõigi fraktsioonidega arutasime seda ja maailmas on ainult üks juhtum, USA vastav seadus on nimetatud nii, et Magnitski nime on seal mainitud ja kõigi teistel juhtumitel ehkki õigusaktid on väga hea, nagu näiteks Kanadas see nii ei ole. ma arvan, et härra Browder eksib, kui ta ütleb, et seda seadust äh, pannakse vähem tahel, tähele, kui sellel ei ole seda pealkirja ja mul on kahju, et äh, me loomulikult võime resolutsiooni äh, ettepanekus Magnitski juhtumile viidata, et sellest ei olnud äh, inimeseks allkomisjoni arutelus kahjuks juttu, et me saaksime seda teha ja see äh, annaks meile võimaluse seda äh, tähelepanu saada. proua Trosinski, palun. aitäh, härra juhataja. ehkki on väga oluline võtta vastutusele inimõiguste rikkumiste eest, Euroopa Liit siiski ei peaks kehtestama sanktsioone, et kui siin on Ehm, rünnatakse liikmesriike, kes ei äh, kiida heaks teie poliitikaid, äh, mõtlen siin äh, näiteks Poolat ja Ungarit, siin te lihtsalt kasutate seda argumenti selleks, et oma poliitilisi vastaseid rünnata, see on Äh, väga ebameeldiv, kuna te kasutate siin poliitilistel eesmärkidel inimõiguste rikkumisi, aga siin te varjate sellega ka tegelikke ohte, mis ähvardavad eurooplasi, eriti näiteks radikaalse islamismi ohtu, mis näiteks äh, mõjub halvasti naiste õigustele ja siin äh, saaksin mainida ka neid mm, islami terrorismi ohvreid Prantsusmaal viimase kahekümne aasta jooksul, see on inimõiguste küsimus. ja kuidas saaks jätta mainimata inimõiguste kohtu otsuseid, vahendeid, äh, mida kasutatakse ära siin, mida kasutavad ära terroristid ja Kamel Daudisti Araabia terrorismi äh, terroristi mitte väljasaamist, kes on endiselt Oriakis ja tal käivad seal ka ähm, külalised ja sellepärast suutis ta äh, rünnata äh, val-, vangivalvureid eelmisel nädalal. ja vangivalvurite olukord on tõesti väga halb ja see on ohuks meie kaaskodanikele. proua Andrikiene, üks minut. me oleme vägagi teadlikud kontekstist, milles asutub tänane resolutsioon. Eesti, Läti, Leedu, Ühendkuningriik, Kanada, Ameerika Ühendriigid, neil kõigil on oma Magnitski seadused jõus, mis võimaldavad valitsusel rakendada sanktsioone inimõig-, tõsiste inimõiguste rikkujate suhtes. meie Euroopa Parlament oleme korduvalt kutsunud üles selleks, et oleks Euroopa-ülene vaste. oleme veendunud, et see peab olema Euroopa Liidu tasandil äh, ja seda ei tohi enam edasi lükata. kutsun üles proua Mogherinit, kutsun üles komisjoni, äh, välisteenistust tegema õigusloomelist ettepanekut selleks, et meil oleks Euroopa Liidu Magnitski akt, rõhutan, enne praeguse ametiaja lõppu. ma usun kindlalt, et erinevatest tõlgendustest on meil nüüd küllalt saanud ning erinevast rakendamisest, samuti Euroopa Liidu sanktsioonide puhul, peame sellele lõpu tegema, suur tänu. suur tänu. nüüd sa peaks andma üks sõna härra Assis. E president, Euroopa Liit täna on maailmas peamiseks eeskujuks inimõiguste osas, kuskil mujal ei tunta nii suurt muret inimõiguste pärast, kodanike pärast, kodanikuühiskonna organisatsioonide pärast, kodaniku, kõik nad vaatavad Euroopa Liidu poole kogu maailmas inimõiguste küsimustes, sest nad teavad, et neid võetakse kuulda ja, ja võib, ja võib-olla sel korral ka aidatakse. see poliitiline moraalne autoriteet on aga usaldusväärne ainult siis, kui meil on ka vahendid, mis ei võimalda karistamatust nendele, kes rikuvad inimõigusi ja on korrumpeerunud. seega on meil vaja tõhusat heidutust, äh, diplomaatilist survet, survele lisaks mõnikord on vaja ka sanktsioone. sanktsioone tugevdamine, spetsiifilisemaks muutmine tugevdab meie reputatsiooni kui eeskuju inimõiguste vallas maailmas. härra Jurek, üks minut. suur tänu. meie inimõigustealane poliitika peaks tuginema mõningatel lihtsatel põhimõtetel. kõigepealt tuleb toetada neid, kes toetavad meie väärtusi. tuleb ka mõista, kes soovivad meile head, tuleb austada neid, kes kaitsevad teisi, näiteks kristlasi kõikjal, kus neid on, kus neid, kus nad on ohus. selle poliitika keskmes peavad alati olema inimesed, isikute õigused, õigus elule. see on kõikide õiguste aluseks me ei tohi õhutada poliitilisi konflikte loomulikult. Euroopa peab sekkuma humanitaarvallas seal, kus see on võimalik, ta peab sekkuma seal, kus valitseb ebaõiglus, kuid samas mitte unustades, et äh, me ei soovi mitte saavutada universaalsust poliitikast, kõige taga tuleb alati mõelda inimestele, mis on meie poliitikate eesmärk ja sisu, näiteks Alžeeria probleem võib-olla homne päev saab olema otsustav, ärgem unustagem, mida ma just praegu ütlesin. proua Sargentini, üks minut. suur tänu. oma eelmises elus olen olnud Euroopa Parlamendi liige kaheksateist aastat. olen võidelnud selle nimel, et kehtestataks sanktsioonid Zimbabwe vastu. niinimetatud äh, targad sanktsioonid, kuid äh, nõukogu ja liikmesriikidega toimub alati, on alati toimunud võitlus selleks, et need sanktsioonid jääksid jõusse. ja mul äh, on tunne, et nüüd meil on taaskord äh, tegemist sanktsioonirežiimiga, mis asetab rõhu üksikisikutele. ja läheme ja eemaldume geograafiliste sanktsioonide arutelust, kuid see ei muuda arutelu lihtsamaks. on tehtud algatusi, kuid eelmise aasta novembrikuus algatuste profiil jäi siiski selliseks, et me üritame, üritame sihistatud sanktsioone rakendada, kuid lihtne see, see ei ole, oleme näinud. me ei saa, me ei saa äh, lihtsalt ühe nime kasutamise läbi saavutada seda, et õigust, õigus jõustatakse. üheks minutiks proua Arnatu. suur tänu, härra president mida kõike tehakse inimõiguste nimel. taaskord võtame Magnitski akti, lihtsalt kopeerime seda, võttes selle üle Ameerika Ühendriikideks lihtsalt, et äh, ähvardada äh, Vene võime sanktsioonidega ja see, ja sundida neid selleks, et nad nõustuksid välisriikide sekkumisega, eriti Ameerika omaga, ja lõputult takistame Venemaal niimoodi oma regionaalset positsiooni taastamast. kaitseme inimõigusi väidetavalt kõikjal maailmas, sanktsioneerime liidreid, kes neid ei austa, seeläbi tegelikult soovite saavutada mõju, mida, mis on ainult üksikutel liikmesriikidel jäänukina. ei ole vaja erilist tarkust mõistmaks, et teatud riikide liidrid jäävad tähelepanuta, kui Euroopa Liit sellest rohkem võidab, kui kaotab. ainult tulud on täna olulised Euroopa Liidule, maailma liidrid, neid arvestame vastavalt sellele, kas riigid on võimsad või mitte. vastavalt sellele on nad siis mustad või valged, aitäh. härra Salafranca, üks minut. suur tänu. üheksakümnendast aastast, kui Argent-, Palestiina Euroopa Liidu leppesse esimest korda viidi sisse demokraatlikud klauslid, on see osa olnud Euroopa Liidu lepingutest kolmandate riikidega. ja demokraatia klausel on Euroopa Liidu DNA-s. see on selge märk sellest, kui oluliseks peame inimõigusi ja põhivabadusi, kuid on, on kaks probleemi, kõigepealt rakendamine, mis ei ole sugugi kohene ja teiseks otsuste langetamine võtab aega menetlused on pikaajalised, komisjon on rääkinud ühehäälsusest, teised aga langetavad otsusi üleöö. seepärast on oluline, et Euroopa Liit oleks paindlik, kiire ja tõhus eh, selleks, et rakendada sanktsioone inimõiguste vallas. Euroopa Liit peab olema ka järjekindlam oma põhimõtete rakendamisel ja saavutab sellega suurema usaldusväärsuse proua Piri, üks minut. esimees, toetan seda ettepanekut. inimõiguste kaitse on üks kõige olulisemaid väärtusi Euroopa Liidu jaoks ja paraku Euroopa Liit aga ei ütle seda väga selgelt välja. me, meil ei ole ühist rinnet õieti võitlemaks inimõiguste rikkumistega. Nendega, kes äh, tõsiseid rikkumisi toime panevad kodanikke sanktsioonid ei mõjuta, kuid äh, rikkujate toimepanijad, panijaid puudutakse seal, kus see neid kõige rohkem puudutab. see muudab kogu lii-, Euroopa Liidu tõhusamaks, seega ma ootan ka Euroopa Komisjoni lõppees ettepanekut, et Euroopa Liit suudaks paremini kaitsta inim-, ülemaailmse inimõigusi. suur tänu ja nüüd proua Haudala suur tänu. täna on maailma, maailmas autokraatlike valitsuste laine. meie inimõiguste tööriistakast peab vastama nendele muutustele. muuseas, kuulakem ainult arutelusid Euroopa Parlamendis käesoleval nädalal ja mõistame, et olukord sellistes riikides nagu Venemaa, Hiina, Türgi, Nicaragua ja Kasahstan on totaalselt ebademokraatlik ja inimõiguste alased koostööd nendes riikides on sattunud küsimärgi alla. Euroopa Liidu tööriistakast peab kohanema. üldine sanktsioonide režiim on üks parimaid tööriistu selleks. Euroopa ülene sanktsioonide režiim inimõiguste rikkujate suhtes on, on, on väga pakiliselt vajalik selleks, et me oleme õiguslikult, äh, täidaksime norme ja meie peaksime tuginema faktidel, avalikel allikatel ja nimekirjad peavad tuginema õigustel. ja me ei taha. see on ainus ka tema poliitilise legitiimsuse garantii, me ei soovi näha sümmeetriat Ameerika Ühendriikide süsteemiga, kuivõrd seal puuduvad piisavad kohtulikud tagatised ja seepärast olen tänulik kõrgele esindajale ja nõukogule, et neil on avatud lähenemine sellele võimalikule uuele instrumendile, mõistes, et see on keerukas süsteem, mida me loome ja me ei saa endale lubada nurjumist. suur tänu. parlamendisaadik Selstra, teda tund-, ei ole, siis härra Kelam üheks minutiks. suur tänu, president lõpuks Euroopa Liidu ministrid on nüüd otsustanud luua Euroopa Liidu ülese inimõiguste rikkujate vastase režiimi, kuid selleks, et see oleks tõhus ja usaldusväärne, tule-, on meil vaja ühiseid jõupingutusi, ranged, rakendamist kõikide liikmesriikide poolt. ma tervitan samme liik-, üks, ühehäälsuse kaotamise suunas selles vallas, kuid tingimusel, et see ei tohiks viia selektiivse rakendamiseni nende poolt, kes nõus ei ole rakendamine peab olema kohustuslik kõigile. siiamaani edusammud alates äh, Euroopa Parlamendi otsusest äh, luua Euroopa Liidu magnits, magnitski nimekiri on olnud murettekitavalt väikene. Ühendriikide Kongressi resolutsioon on samuti vastu võetud. ma arvan, et äh, Magnitski nimi tuleb kindlasti siin säilitada, sellel on sümboolne tähendus ja lõpuks on häbiväärne, et siiamaani Venemaa ei ole kaasatud, kui rahapes, raha, rahapesu ja terrorismi rahastamise musta nimekirja, suur tänu. Androlakis. suur tänu, härra Androlakis üheks minutiks. suur tänu. räägime inimõiguste kaitsest maailmas. räägime üle-euroopalisest sanktsioonide mehhanismist mis on suunatud üksikisikute kui, või valitsuste vastu, kes ei austa inimõigusi, see on suur väljakutse. me peame kõik äh, toetama seda selleks, et olla usaldusväärsed oma kodanike silmis, kes soovivad solidaarset, demokraatlikku, humaanset Euroopat. kuid kui tahame olla tõhusad, on meil vaja objektiivseid kriteeriume ja seega me ei tohi ühehäälse alusel otsustada. me ei saa olla äh, rahvuslike huvide ohvriks ei parlamendis, ei nõukogus. rahvapartei ja mitmed paremäärmuslikud äh, erakonnad teevad näo, justkui nad ei näeks inimõiguste rikkumisi Lähis-Ida riikides. on isikuid, kes ei usu vasaktiival, et, et, et Venezuelas on humanitaarkriis. kuid me ei saa poliitilist arutelu pidada poliitikute tasandil üheks minutiks härra Štetina. suur tänu, president, daamid ja härrad. mitte esimest korda ei aruta Euroopa Parlament äh, sanktsioonirežiimi inimõiguste rikkujate vastu, nagu Ameerika Ühendriigid, Kanada, Leedu, Läti ja Eesti. see, selle akti nimi peaks olema Magnitski akt. me oleme korduvalt see, selle üleskutse esitanud kutsume üles Euroopa Komisjoni ja, ja välisteenistust töötama välja õigusloomelist ettepanekut selleks, et meil võiks olla Magnitski akt, selleks, et me saaksime isikutele suunatud sanktsioone kehtestada nagu varade külmutamine ja finantshuvide külmutamine ja nii edasi. ma toetan üle-euroopalist mehhanismi, mis oleks tõhusam ja võimaldaks karistada üksikisikuid inimõiguste rikkumiste eest. kui Euroopa ja ei jää, ei austa omaenda väärtusi, siis kindlasti ei saa me seda lubada. see kahandaks meie autoriteetsust ja see tugevdaks autoritaarseid režiime. nüüd kolleeg Rodriguez, üks minut. president komisjon. Need, kes kiusavad inimesi taga, kes on relvakauplejad, kes mõrvavad ajakirjanikke. kuid ükskõik kui palju raha neil ka ei oleks, Euroopa Liit ei peaks andma äh, toetust inimõiguste rikkujatele ega varjupaika. meil on vaja õigusakti mis, mis äh, kahjustaks nende huve, kes ei austa inimõigusi. on tulnud aeg ühineda teiste riikide ja valdkond, piirkondadega, kes on seda juba teinud. meil on vaja spetsiifilist režiimi, mille alusel sanktsioneerida inimõiguste rikkujaid. sellest ei piisa, kui peame kõnesid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 suur tänu. ma ei arva, et sanktsioonid oleks ainsaks lahenduseks, ainsaks vahendiks, kuidas avaldada survet, ütleb härra Zdrojevski. ma ei usu ka resolutsioonidesse, mida rohkem on resolutsioone, seda rohkem, seda vähem on nad tõhusad. mina juhin Valgevene delegatsiooni ja ma tean, et on väga oluline kasutada erinevaid vahendeid selleks, et avaldada survet, selleks, et saavutada soovitud tulemusi, eelkõige tuleb rääkida, pidada dialoogi tagada kommunikatsioonikanalid, tuleb juhtida tähelepanu teatud eripäradele riikides, kelle suhtes me kasutame neid vahendeid. täna tahtsin äh, rääkida resolutsioonide koostamise vastu, äh, sanktsioonid, mis on otseselt seotud teiste tegevusviisidega, mis võimaldavad avaldada survet, mis võimaldavad et äh, säilitada sidemeid, see on ainus tõhus lahendus tegelikult. ja nüüd härra Mavrides. Mavrides. suur tänu, juhataja, aga mina tahaksin rõhutada, kui oluline on see, et meil on mehhanism sanktsioonide kehtestamiseks. eesmärgiks peaks olema see, et äh, nende kaudu on võimalik mõjutada nii üksikisikuid kui ka valitsusi. aga on oluline, et see režiim oleks ka tõepoolest tõhus ja et seda rakendataks objektiivselt. et kuriteod, olenemata sellest, kas neid pannakse toime Euroopa Liidu sees või väljaspool, äh, saaksid äh, karistuse. mitte ainult siis, kui need pannakse toime Venemaal või Türgis praegu on meie käitumine siiski kahetsusväärne ja eks me tulevikus näeme, kas see paraneb, kas me suudame ühtemoodi kohelda kõiki kuritegu toimepanijaid. me oleme näinud, et Euroopa institutsioonid ei suhtu kuritegudesse ühesuguselt. kohe lõpetan, üks näide. näiteks Küprose äh, põhjaosa kristliku kultuuri kadumine, see on tõeline kuritegu, aga äh, seda ei karistata kuidagi. suur tänu, kolleeg Tomasitš, üheks minutiks. suur tänu. paljudes kolmandates riikides toimuvad äh, inimõiguste rikkumisega neis, kus meil on diplomaatilised ja majanduslikud suhted, ka meie liitlaste riikides, ka Ameerika Ühendriikides ja kuigi äh, Euroopa Komisjon ütleb, et Euroopa Liit on inimõigustel põhinev väärtuskogukond, siis tihtipeale me ei ole kaitsnud inimõigusi. inimõiguste rikkumisi tuleks süstemaatiliselt äh, hukka mõista, need on ka aluselepingutes ära toodud, tuleb süstemaatiliselt äh, tuua kohtu ette nende rikkumised. aga mulle näib, et tegelikkuses karistatakse neid riike, kes lähevad vastuollu föderalistide soovidega ja samas äh, eirame äh, inimõiguste rikkumisi, mis toimuvad meie kaubanduspartnerite riikides. suur tänu ja kolleeg Sõli järgmisena. Äh, suur tänu, lugupeetud juhataja, selleks, et Euroopa Liit saaks tõepoolest äh, valgete inimõiguste rikkumise üle maailma, on meil vaja konkreetseid äh, seadusi, ei piisa ainult äh, sõnadest, selleks et karistada neid, kes inimõigusi rikuvad. Euroopa Liit mängib juhtu rolli inimõiguste kaitsmisel üle maailma. ning äh, selline režiim tugevdab meie rolli üleilmselt, see saadab tugeva signaali autoritaarsetele riikidele, diktaatoritele et neil on kohustus ähm, tagada inimväärikuse kaitse ja see muudab äh, veidi keerukamaks nende inimeste elu, kes viivad läbi ränkasid inimõiguste rikkumisi ning äh, aitab äh, selliste rikkumiste ohvreid ning inimõiguste kaitsjaid. ja see on oluline samm karistamatuse lõpetamiseks. kõigil neil põhjustel ma loodan, et suudame varsti saavutada kokkuleppe selle väga olulise režiimi kehtestamisel. suur tänu no, kolleeg Hatšeriu, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, austatud kolleegid. inimõiguste puhul ei ole ju võimalik saavutada tulemusi ilma sanktsioonideta, kuid sanktsioonid tuleb kehtestada demokraatliku arutelu tulemusel alles siis saab neid kehtestada riikidele kui me oleme pidanud dialoogi nende riikidega, ei ole suutnud veenda äh, seda riiki, selle esindajaid. oluline on, et toimuks avalik diskussioon ka nende riikide elanikkonna seas, sest vastasel juhul nähakse sanktsioone lihtsalt äh, vaenuliku käiguna, mis ei ole mitte kuidagi konstruktiivne tulemus, aitäh. aitäh, kolleeg Vood. tänapäeval trendid Äh, äh, näitavad selle poole, et õõnestatakse rahvusvahelist õigust. eriti mis puudutab inimõigusi, siis on äh, multilateraalsus mitmete riikide poolt löögi all, sealhulgas ka Ameerika Ühendriikide poolt. selles kontekstis on äärmiselt oluline, et Euroopa Liidu välispoliitika keskendub jätkuvalt inimõigustele, demokraatile ja õigusriigile. mul on väga hea meel, et me oleme astumas edusamme Euroopa sanktsioonirežiimi loomiseks. sanktsioonid võivad olla väga tõhusad, kuid on oluline, et nad oleksid tõepoolest ka sihipärased ja seetõttu on sidus Euroopa Liidu sanktsioonirežiim oluline edusamm. ja see Äh, ja sellega meenub mulle ka, et Brexiti tõttu Ühendkuningriigil ei pruugi olla võimalik sellises olulises režiimis osaleda. pärast Brexiti protsessi algust on Ühendkuningriigi valitsus näidanud üles üha suuremat künismi välispoliitika äh, puhul. Liam Fox äh, on, on siis Filipiinide praeguse presidendi Vertega, kes on ka viinud läbi mõrvu, äh, sõlminud sõbralikud suhted, nii et pärast, äh, nii et see näitab, millises äh, meeleheitlikus olukorras on meie saareriik. suur tänu, ütleb paramilgi Miranda. ühtne sanktsioonirežiim on väga oluline, mitte ainult selleks, et ainult, äh, et mingit visiooni ellu viia, vaid see on ka olulist, ma tooksin mulle näite, kus on eriti oluline. Maroko, kus äh, inimõiguste kaitsjaid, aktiviste on vahistatud, kuna nad on äh, kasutanud oma sõnavabadust õigust, siis Lääne-Sahara, kus on näljastreigil vangid ja siis ka Türgi, millest veel räägime täna või ka Iisrael, ärgem unustagem Iisraeli volinik, kuidas on lood selle riigiga, oleks tõesti hea, kui me, kui siin ei oleks äh, sellist Iisraeli toetamist, äh, võttes arvesse seda, mis toimub äh, Gaza tsoonis, ka seal pannakse toime inimõiguste rikkumisi ja hukka saanud on ka arvukalt lapsi aitäh ja Volin Khan, lõpetuseks saate sõna teie. aitäh, lugupeetud ja lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, kõigepealt lubage mul teid tänada väga väärtusliku, kasuliku ja õigeaegse arutelu eest ma tahaksin kasutada võimalust, et tänada teid kõigi sõnavõttude, kommentaaride, ettepanekute eest. tänane arutelu illustreerib taas kord, et üleilmne Euroopa sanktsioonirežiim on oluline, aga ka keerukas teemakompleks, mida on vaja edasi käsitleda. võttes arvesse erinevaid lahtisi küsimusi, siis need tuleb enne lahendada, kui on võimalik poliitiline otsus langetada, kas selline režiim on tegelikult teostatav. see arutelu jätkub nõukogus ning me loodame jätkata konstruktiivset äh, arutelu, lõplik otsus peab olema ühehäälne. Äh, nüüd äh, tahaksin juba praegu tänada teid teie panusest selle äärmiselt olulise teema arutelusse suur tänu, ma, meil on viis resolutsiooni ettepanekut äh, ja sellega on arutelu lõppenud, hääletus toimub neljapäeval. trecem acum la următorul punct pe ordinea de zi, raportul domnului. järgmine päevakorrapunkt on Kati Piri raport. tegemist on kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Türgi aruandega. ja ootame nõukogu esindajat proua Tšoki. ta äh, vist on kohe tulemas ja sellepärast annan kõigepealt sõna proua Pirile et ta tutvustaks meile oma raportit. aitäh, juhataja seitseteist kuud vangla, äh, vanglas äh, teadmata, mis äh, süüdistus sulle esitatakse, see on praegune reaalsus Türgis. Osman Kavala arreteeriti kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, ta on üks oluline Türgi inim-, vabaühenduste esindaja ja ta on praeguse nõiajahi ohver ja eelmisel nädalal äh, esitati talle süüdistus, et äh, ta kavatses äh, vägi, läbi viia riigipööret ja tahetakse süüdi mõista eluks ajaks, et tegemist on Gezi protestidega aastal kaks tuhat viisteist, mida nüüd üritatakse näidata rahvusvahelise vandenõuna selleks, et pöörata riiki ja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 väidetavalt olnud nõus mingisuguse laua tarnima ja, ja, ja mahla tooma. et seda, see võiks olla täiesti naeruväärne, aga olukord on väga tõsine ja see on see tase, millele on laskunud Türgi demokraatia ja mis on Euroopa Liidu vastus kõigu sellele, mis on vastus ähm, ilmsetele inimõiguste rikkumistele meie naabruses. viimase viie aasta jooksul Euroopa Parlament on olnud juhtrollis mitte ainult äh, kritiseerijana, vaid on nõudnud, et komisjon ja nõukogu kasutaks kõiki vahendeid selleks, et saata president Erdoganile tugevaid signaale ja ennetada tagasilangusi. ja veel üks juhtum, äh, kus Türgi kodanikud äh, et näidata Türgi kodanikele, et Euroopa Liit toetab neid. aga seni Euroopa liidrid ei ole seda teinud. Türgi Äh, on kadunud meie tähelepanu alt, äh, sellest enam ei räägita uudistes. Mm, tundub, et äh, valitsuste juhid on leppinud sellega, et Türgi olukord on, nagu ta on. meie üleskutsed, et austatakse inimõigusi, Äh, neid ei ole kuulda võetud mitte ainult Ankaras, vaid ka Euroopa Liidu liikmesriikides ei ole neid kuulda võetud. ja selle koja kõikidest punasest, punastest joot-, joontest on üle mindud, jätkatakse inimõiguste rikkusi, Türgis on väga palju va ajakirjanikke vangis ja uues põhiseaduses kinnistatakse e-, Erdogani autoritaarset võimsumu ja sellepärast me kutsume üles peatama ametlikult läbirääkimiskõnelusi Türgi, liitumiskõnelusi Türg-, Türgiga, mit-, me ei ole nõus jätkama ähm, äh, Erdoganiga läbirääkimisi, me tahame teada, et mida teeb Euroopa Liit Osman Kavala heaks, mida tehakse Selahattin Demirtaši heaks, kes on kaks ja pool aastat olnud vangis opositsioonijuhina mida tehakse teiste inimeste heaks, kes on vangis, kes on süüdi mõistetud ilma korraliku kohtumõistmiseta, emade heaks, kes ei saa enam meelt avaldada ja Türgi naiste heaks, kes kaheksandal märtsil läksid meelt avaldama ja keda politsei kummikuulidega tulistas. valitsuste vaikimine õhutab Erdogani autoritaarset suhtumist ja see õhutab ka Türgi demokraatide ähm, äh, pettumust. Te saate alustada kõnelusi Türgiga, kui teil on kohtumine äh, välisministriga ja tahaksin äh, tänada kolleege, variraportööre kes on viimased viis aastat selle teemaga tegelenud, meil on olnud väga hea koostöö, ma loodan, et homme õnnestub meil ühendada see koda ja saata tugev signaal Euroopa juhtidele. aitäh, Kati! ja palun nüüd, et sõna võtaks proua Tšot ja kõneleks nõukogu nimel Uh, härra juhataja, lugupeetud saadikud. aitäh kutse eest osaleda täna selles arutelus, arutamaks Euroopa Parlamendi kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Türgi aruannet ja analüüsida äh, neid äh, teemasid, kus äh, meil on ühiseid muresid, kus meil on ühised huvi, huve, me võtame teadmiseks need äh, sõnumid, mis sisalduvad teie raportis, me jälgime Türgi arenguid väga tähelepanelikult, eriti seda, mis puudutab põhiseaduse muudatuste rakendamist. eriti murettekitav selles küsimuses, nagu te olete õigusega korduvalt välja toonud, on see, et äh, jätkuvalt toimub tagasilangus äh, õigusriigi põhimõtete osas, äh, põhiõiguste austamise osas, äh, mis on ära toodud ka kahe, komisjoni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta teatises, mis puudutas laienemispoliitikat. selles, need mured olid, peegeldusid selgelt ka nõukogu järeldustes juunikuus ja parlamendi tänases arutelus. seitsmeteistkümnendal juulil kaks tuhat seitseteist nõukogu tegi järelduse, et ähm, me väljendame solidaarsust Türgi rahvaga, toetame Türgi demokraatlikke institutsioone. Euroopa Liit äh, tunnustab neid äh, tõsiseid julgeolekuohte, millega äh, silmitsi seistakse, aga meetmete proportsionaalsus, mida võeti pärast läbikukkunud riigipööret, tekitab väga suuri mureküsimusi, et Türgi on eemaldunud Euroopa Liidust ja praegu ei ole meil tegemist tavapäraste suhete olukorraga. me märkame, millele te kutsute üles, et te kutsute üles peatama ametlikult liitumiskõnelusi Türgiga. tuletan teile meelde, et juunis kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ütles nõukogu lõppjäreldustes, et Türgi liitumiskõnelused on äh, tegelikult peatunud äh, just nimelt äh, nende probleemide tõttu. me oleme teiega samal ajal aga ka nõus, et oluline on mitte sulgeda Türgi ees uksi ja hoida suhtluskanaleid lahti. nõukogu on jät-, jätkanud avameelset dialoogi Türgiga kui kandidaatriigiga ja olulise partneriga paljudes valdkondades. see on mõlema poole huvides. ma viitan eelkõige ühistele väljakutsetele, mis meie ees on ja seda, et vaja on olulistes valdkondades, mis mõlemale poolele huvitavad on, äh, teha koostööd nagu ränne, terrorismivastane võitlus, äh, transport, äh, majandus, kaubandus. Türgi ja Euroopa Liidu tegevuskava pagulaste haldamiseks ja äh, märtsis, märtsi kahe tuhande kuueteistkümnenda, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsi avaldus äh, on asjad, mida mõlemal poolel rakendatakse, see edukas äh, koostöö on äh, tähendanud seda, et väga palju vähem inimesi on merel surnud, et väga palju vähem äh, ebaseaduslikke äh, rändajaid on äh, Türgist tulnud Euroopa Liitu ja et paremini hoolitsetakse Tür-, Süüria pagulaste eest Türgis ja sellesse annab panuse Türgi pagulasrahastu. nõukogu on täiesti nõus sellega, et parlament tunnustab Türgi olulist rolli rändekriisile vastamisel ja oma järeldustes on kiidetud Türgit ko koostöö eest selles küsimuses. aga Türgi peab lubama, et normaliseeritakse suhted Küprosega, täielikult on vaja ellu viia ähm, assotsiatsioonilepingu äh, protokoll. kinnitan, et eesistuja äh, jätkuvalt tõstatab äh, neid olulisi küsimusi meie Türgi kontaktisikutega kõigil äh, tasanditel, äh, kõigil juhtumitel ja me teeme kõik, mis võimalik selleks, et Türgi täidaks oma lubadusi, mis puudutavad reforme. aitäh, proua minister Tšot ja annaksin nüüd sõna härra Haanile president, äh, president, minister, lugupeetud parlamendiliikmed. esiteks avaldan tunnustust raportöörkati Pirile ja kõigile variraportööridele mitte ainult käesoleval aastal, vaid ka varasemate aastate töö eest, selle suurepärase töö eest Türgi teemal, kandidaatriik ja strateegilise tähtsusega partner Euroopa Liidu jaoks. kui me räägime õigusriigist ja inimõigustest, siis negatiivsed arengud, mida komisjon täheldas oma raportis aastale, aastaks kaks tuhat kaheksateist on jätkunud. käesoleval aastal on järjest kasvanud mure selle suuna üle, kuhu liigub Türgi juhtkond. hiljutised süüdistused Osman Kavala ja viieteistkümne kõrg, väga austatud kodanikuühiskonna esindaja vastu on näiteks kasvavast survest kodanikuühiskonna vastu. samuti heidab see kõht, kahtlust, kas kohtu süsteem austab süütuse presumptsiooni ja õigust õiglasele kohtupidamisele. lugupeetud parlamendiliikmed, Türgi väidab, et ta on endiselt pühendunud oma eesmärgile liituda Euroopa Liiduga, kuid sellisel juhul ei tohiks ta olla üllatunud, et me jälgime arenguid Türgis väga tähelepanelikult ja et me tõstatame oma tõsist muret, kui näeme, et Euroopa Liidu aluspõhimõtteid rikutakse ja kuigi Türgi on võtnud kohustuse neid täita Euroopa Nõukogu liikmena mitte, mitte ainult ei jäta neid tähelepanuta, vaid me eeldame, et Türgi viiks ellu vajalikud reformid. kuid Türgi jääb endiselt meie partneriks ja naabriks, kellel on strateegiline tähtsus, temaga teeme tihedat koostööd sellises valdkondades nagu energeetika, terrorismivastane võitlus, kaubandus või ränne. Türgi on võtme mängija piirkonnas, mis on Euroopa Liidu jaoks strateegiliselt tähtis, siin on suurim äh, pagulaste osakaal kogu maailma riikide seas. Türgi pagulasrahastu on näide edukast koostööst. kõrgetasemeline dialoog erinevatel teemadel nagu transport, äh, majandusküsimused on toimunud hiljuti, assotsiatsiooni nõukogu tuleb kokku nädala lõpul. see on vajalik platvorm meie koostöö edasiviimiseks, aga ka selleks, et jagada meie tõsist muret. meie toetus ei ole tingimusteta avatud, dialoog ei ole mitte kriitikameeleta. hiljuti kõrgetasemeline poliitiline dialoog kahekümne teisel novembril Ankaras, seal kõrge esindaja ja mina ise ütlesime selgelt välja Türgi partneritele, et on kiiresti vaja, et Türgi muudaks suunda, kui nad, kui nad, kui ta tõesti soovib, et Euroopa Liidu ja Türgi suhted paraneksid. viimane kõrgetasemeline majanduslik dialoog, seal volinik Kadanen selgelt rääkis pressivabaduse probleemist, välisajakirjanike akrediteerimisest iseäranis. kutsume jätkuvalt Türgit üles parandama suhteid kõigi liikmesriikidega kahepoolselt, eriti Küprosega. oleme rõhutanud, et Türgi valitsus peaks hoiduma provokatiivsetest ja ebaseaduslikest sammudest mitte ainult ida, Ida-Vahemeres ja Egeuse meres samas ei tohi silmist kaotada pikaajalisi eesmärke, mis on võib-olla veelgi olulisemad paljude jaoks. Türgist, keda hetkel on mõjutanud praegused trendid põhiõiguste osas. peame hoidma käe välja sirutatuna, eriti nende suunas ja peame neid aitama edendada meie ühiseid Euroopa väärtusi. suur tänu tähelepanu eest. <clears throat> suur tänu. ja nüüd saab sõna proua Sommer üheks minut, poolteist minutit president, komissar, proua minister. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud äh, kolleegid, ma tahaksin tänada raportöör Kati Piirit väga hea koostöö eest aastate jooksul, suur tänu ka teiste fraktsioonide variraportööridele lõppkokkuvõttes jõudsime kokkuleppele hea teksti osas, kus on vaja veel ainult üksikuid punkte paremaks muuta. üks koht, mis vajab veel parandamist, on äh, see, kus öeldakse, et äh, soovitakse ainult peatada liitumisläbirääkimised, see nõudmine ei ole ju uus, vaid see on seotud äh, sellega äh, või see nõudmine oli seotud sellega, et kui kehtestatakse presidiaalne süsteem, mis demokraatiat Türgi, Türgis äh, kõrvaldab nüüd ja see on juhtunud ning ähm, äh, isegi kui läbirääkimised on peatatud, siis saab Türgi jätkuvalt toetuse raha ning äh, me toetame siis režiimi, mis trambib inim, inimõigustel, mis äh, vahistab inimesi massiliselt. kui me seda jätkame, siis me, siis ei aita me kuidagi äh, režiimi kriitikuid. mina pooldan seda, et lõpetada täielikult äh, liitumisläbirääkimised, siis oleks võimalik neid vahendeid kasutada Türgi kodanikuühiskonna aitamiseks. olgem endaga ausad, me kõik teame, et äh, Türgi on võimatu Euroopa Liidu vastu võtta ning Euroopa Liit äh, ise ei ole samuti juba ammu enam laienemisvõimeline. seetõttu palun teie toetust teksti muutmiseks, et kutsutaks üle läbirääkimiste lõpetamisele. aitäh! aitäh, kolleeg Postinaru, palun pooleteist minutiks. okei okay., mulțumesc, domnule president. suur tänu, härra president. härra volinik, esiteks tahaksin tänada nõukogu komisjoni Rumeeniat eesistujana väga tasakaalustatud hinnangu eest Euroopa Liidu ja Türgi suhetele. olen endiselt veendunud, et Türgi on oluline partner Euroopa Liidule laienemisprotsess on võimaldanud meil oluliselt mõjutada Türgi teed demokraatia suunas viimastel aastakümnetel.